ainult palkasid, see ei ole võimalik ja see oleks ka e-, ebaseaduslik ja selle oleks demagoogia petaks kuulajaid. suur tänu, lugupeetud kolleegid, sellega on arutelu lõppenud ja homme toimub hääletus selle raporti osas ja nüüd jõuame meie järgmise teema juurde. ja siin on tegu härra Ivani raportiga, ühenduse finantshuvide kaitse, pettusevastane võitlus, kahe tuhande üheksanda aasta aruanne ja kõigepealt saab sõna härra raportöör, härra Ivan, palun. Äh, proua president, volinik, see raport, kus käsitletakse ühenduse finantshuvide kaitset, tugineb komisjoni aruandele ja asutamislepingu artiklile kolmsada kakskümmend viis. selles artiklis äh, räägitakse pettusevastasest võitlusest äh, ning komisjoni aruandes ei räägita väga selgelt sellest, kui palju ähm, rikkumistest on pettus ja kui palju on lihtsalt eksimused. ma arvan, et väga tähtis on kõigepealt määratleda, mis on pettus, sest me räägime ju käitumisest, mis on seadusevastane ja meelevaldne, me räägime korruptsioonist selle sõna otseses mõttes. samas vead võivad olla eh, tahtmatud, ekslikud ja kui me räägime eh, sellisest eh, aktsepteeritavast vigade esimese riskist, siis pettuse puhul seda ei saa olla. pettuse puhul on meil nulltolerantsiga äh, tegemist, kui kõneks on Euroopa Liidu eelarve. veel üks tähtis probleem on andmete kogumine ja informatsiooni kogumine. on vaja väga selgelt äh, rääkida sellest, kuidas liikmesriigid teavitavad Euroopa Liitu, Euroopa Komisjoni sellest, kuidas nad kasutavad Euroopa Liidu rahalisi vahendeid Äh, sellised aruanded peavad olema kõrgekvaliteedilised. Äh, ma kutsun üles Euroopa Komisjoni äh, kasutama neid liikmesriikide deklaratsioone, mis puudutavad haldamist, et neile kirjutaksid alla vastutavad ministrid liikmesriigis. kuusteist koma seitse miljardit eurot Euroopa eelarvest on omavahendid. eriti eh, suur on tolli, eh, imporditollide osakaal ja seitsekümmend protsenti nendest kuuluvad niinimetatud lihtsustatud menetluste alla. siin ma tahaksin rääkida kontrollikoja aruandest aastast kaks tuhat kümme number üks, kus öeldakse, et selline lihtsustatud tollimenetlus eh, impordile kohaldatuna Äh, sisaldab väga palju äh, vigu, vigade määr on väga suur ning tähtis on, et Euroopa Komisjon hindaks äh, nende vigade mõju. kõigepealt ma tahaksin kiita Olafit selle eest, mis nad on ära teinud. ja nad ei kaitse mitte ainult Euroopa Liidu finantshuve, vaid nad võitlevad ka pettuse ja võltsimise vastu Ehm, igasugused võltskaubad tekitavad tohutut kahju ehm, Euroopa Liidu finantshuvidele, aga samas on sellel ka negatiivne mõju tarbijatele ja Euroopa Liidu majandusele tervikuna. nüüd kulutustest. ühelt poolt ma tahan rääkida Euroopa rahaliste vahendite kasutamisest ja teiselt poolt sellest, eh, kuidas tagastatakse eh, kulutamata rahalisi vahendeid meil on vaja siin rääkida JAKS-ist, ühtsest haldus- ja kontrollisüsteemist. tegemist on väga hea süsteemiga, aga kui see JAKS on rakendust leidnud, siis on ta põrkunud suurtele raskustele, sest andmebaasid eh, tihtipeale sisaldavad vigu samas, kui me räägime Euroopa rahaliste vahendite tagastamisest, sissenõudmisest, siis muret tekitab see et, et nelikümmend kaks protsenti põllumajandusfondidest nõutakse sisse ja ainult viisteist protsenti ehm, ühtekuuluvusfondidest ja need on väga murettekitavad arvud. suur tänu, härra raportöör ja nüüd saab sõna härra volinik, palun, teil on sõna Uh, president, austatud parlamendiliikmed, sooviksin raportööri härra Ivanit tänada konstruktiivse töö eest. keskendun oma sõnavõtus kuuele väga olulisele elemendile, kõigepealt äh, räägin informatsioonist, mida, äh, mis puudutab finantshuve, kahe tuhande üheksanda aasta aruanne sisaldab juba uut üksikasjalikku informatsiooni eiramisjuhtude ja pettuste kohta ning samuti liikmesriikide ähm, eeldatava pettuse määra või veekaade määra kohta eelneva pro-, programmiperioodi kohta. teiseks, raportis räägitakse finantshuvide konventsioonist mais koos asepresident Redinguga valmistame me ette Euroopa Liidu vahendite kaitsekonventsiooni igasuguse ebaseadusliku tegevuse vastu, kaasa arvatud peetuse vastu, ehm, arvestades Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust ning kriminaalõigust. kolmandaks, kahe tuhande kümnendal aastal külastas komisjon eh, kõiki liikmesriike, et jälgida, kuidas rakendatakse lihtsustatud tolliprotseduure. koostatakse vastav aruanne ning analüüsitakse, kuidas nimetatud protseduure on rakendatud. neljandaks, sigarettide smugeldamine nelja tubakatootjaga on juba komisjonil lepingud sõlmitud ning me kavatseme tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse vältim-, täiustada kontrolli ja uusi lepinguid sõlmida. Viiendaks, avaliku hanke reeglid. jällegi, avalikud hanked on oluline mm, valdkond, kus, kus tuvastatakse pettusi kavatseme kontrollida sada protsenti eraldistest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga teeme ettepaneku hankedirektiivide lihtsustamiseks pärast seda, kui on avaldatud sel aastal roheline raamat ja kuuendaks tahaksin teile kinnitada, et ebaseaduslikult kasutatud vahendite tagasinõudmine toimub Euroopa Liidu huvides ning meil on oma mitme, mitmeaastane programm, komisjon äh, näiteks äh, saab võimaluse peatada maksed, kui on äh, teada, et juhtimis- või kontrollisüsteemid ei ole tõhusad liikmesriikides. kahe tuhande kümnendal aastal Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi puhul oli pea, oli meil peatatud üle mitme miljoni euro ning komisjon jätkab olukorra analüüsimist, et selgitada välja kõige tõhusamad meetmed, olukord juba paraneb, näiteks äh, tagasinõudmise määr kahe tuhande kümnendal aastal äh, oli põllumajanduses äh, tunduvalt suurem kui varem enne kahe tuhande kuuendat aastat oli see ainult kümme protsenti. mitmeaastates programmides äh, on võimalik näha tervikpilti ainult siis, kui äh, programmid on lõppenud ja liikmesriigid on ise välja selgitanud, milliseid eiramisjuhte on toimunud. komisjoni ülesanne on jälgida, äh, kuidas edasisi meetmeid võetakse, nii nagu ka parlament ette pani. suur tänu! suur tänu, härra volinik, nüüd saavad äh, sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel kolleeg Makovei. Thank you um,. I believe we have to talk about what ma tänan, ma usun, me peame rääkima sellest, mis vajab korrigeerimist, nii et ma tulen kriitiliste küsimuste juurde ja esimene nendest puudutab seda, et Euroopa Komisjoni aruandes ei anta informatsiooni selle kohta, millised on hinnangused, hinnangulised rikkumised ja pettused üksikutes liikmesriikides. ja sellepärast ei olnud võimalik ka saada korralikku ülevaadet sellest, kui suured on rikkumised ja pettus liikmesriigiti. teiseks komisjon räägib üldjoontes rikkumistest, aga pettust väga üksikasjalikult ei käsitle. nii et loodetavasti järgmise aasta aruandes on kõik need asjad juba olemas. nüüd teine asi puudutab riigihankeid, me kõik teame, et tegemist on valdkonnaga, kus on kõige suurem pettuse oht ja korruptsiooni oht. me kutsume üles komisjoni koondama tähelepanu riigihangete määrustele et ühetaoline süsteem kohalduks riigihangetele, et oleks määratletud selgelt osalemise tingimused riigihangetes ning kohaldataks kriteeriumi, mille kohaselt langetatakse riigihanke otsused. tähtis on, et need otsused langetataks läbipaistvalt ning kindlasti on vaja ka riigihangete otsused läbi vaadata, tagada aruandlus ja läbipaistvus, kui tegemist on avalike eelarveliste rahadega nüüd eh, riigihangete süsteemi reformimisel, palun kõik seda arvesse võtta ja konsulteerige meiega. nüüd ka eh, eh, abirahade saajate puhul peab valitsema läbipaistvus, me teame, et mõnedes liikmesriikides on eh, üles pandud veebilehtedele informatsioon Euroopa Liidu rahaliste vahendite saajate kohta, aga mitte kõikjal. tähtis on, et oleks üks selline veebilehekülg, kus kõikide liikmesriikide kohta informatsioon on, et me teaksime, et kes saavad Euroopa Liidu rahalist tuge Euroopa Liidus kõikides liikmesriikides tähtis on, et oleks standarditud informatsioon, ühesugune informatsioon kõikide eh, abisaajate kohta Euroopa Liidus ning tähtis on, et oleks vähemasti ühes Euroopa Liidu eh, ametlikus keeles selline informatsioon kättesaadav, vastasel korral me ei saa ülevaadet olukorrast ega saa ka tagada läbipaistvust selle informatsiooni puhul. volinik ütles, et alati on võimalik asju paremini teha ja ma tahaksin seda siinkohal just näha. suur tänu nüüd härra Kair üheks minutiks. suur tänu, proua president. lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, härra volinik äh, Šemeta. me teame et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarvest ähm, hallatakse äh, liikmesriikides ja, ja seal tekivadki euramisjuhtumid, tekivad vead ja pettused nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, siis siin on tegu justkui liikmesriikide paturegistriga. ja siinkohal ma tänan raportööri ja ka teiste fraktsioonide variraportööri tehtud töö eest. komisjoni aruandest ma äh, leidsin äh, saksakeelses versioonis ühenduse finantshuvide kohta ühe huvitava äh, fakti, nimelt et mõningates äh, riikides, eriti just äh, nendes riikides nagu Ühendkuningriik, Holland, mis saavad ähm, mõningatest fondidest kõige rohkem äh, toetust, et seal tekib kõige rohkem eiramisjuhtumeid. Ühendkuningriik ja Holland on need liikmesriigid, keda on meile eeskujuks toodud eelarves ja seetõttu mina kutsun teid üles kontrollima seda, et ähm, maksumaksjate raha korralikult ähm, hallatakse ja et, äh, et neid äh, kulutusi nendes riikides kontrollitakse paremini ja härra volinik, ma kutsun teid ka üles ähm, kontrollima paremini. suur tänu ja nüüd härra Staes Roheliste nimel. suur tänu, proua president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid. eiramisjuhtumite äh, raport on äärmiselt oluline seadusandjate jaoks ja siinkohal me peame vaatama täpsemalt, kuidas Äh, äh, rahasid kulutatakse ja mida tuleb siin parandada ja seetõttu on see raport äärmiselt oluline. peale arutelu äh, komisjoni parlamendikomisjonis me jõudsime järeldusteni, et sellised raportid peavad olema täpsemad, me peame ka täpsema ülevaate saama eiramiste ja pettuste juhtumite puhul, samuti liikmesriikidelt tuleb rohkem teavet nõuda, see teave ei ole optimaalne, praegu optimaalne on veel leebelt öeldud, nii et siin tuleb rohkem survestada liikmesriike. me peame võib-olla ka äh, rohkem sanktsioone rakendama. samuti tagasimaks-, maksmismäär, äh, siinkohal tuleb äh, ka parandusi sisse viia just Itaalia puhul on tekkinud probleeme, eriti mis puudutab eelarve täitmise kinnitamist. samuti me peame Äh, kontrollima seda, et liikmesriigid täidaksid oma kohust, oma võetud kohustusi ähm, äh, eiramisjuhtude kontrolli puhul. ja siinkohal ma tänaksin Olafit äh, selle eest, kuidas nad on tegutsenud sigarettide salakaubanduse vastu. siin on tõesti saavutatud väga häid tulemusi see oli üheks äh, valdkonnaks, kus on väga head koostööd tehtud ja samuti ka British American Tobacco'ga ja Imperial Tobacco'ga koostöö tõi tagasi viissada miljonit eurot. aga oluline on see, et need vahendid ei kaoks lihtsalt riigikassadesse, vaid need vahendid tuleb kulutada selliselt, et äh, eiramisjuhtumeid liikmesriikides oleks võimalikult vähe me peame tegema kõik selleks, et äh, pettumisjuhtumite arvukuse vastu võidelda. suur tänu. ja nüüd äh, kolleeg Tšeskova ja tema räägib ETSER-i nimel. Äh, ma tänan, proua president, ma tervitan seda aruannet ja meiegi raport üritab muuta läbipaistvamaks kogu protsess. möödunud aastal me juba arutasime seda, kui me saime äh, audiitorite ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid kasutatakse ning minu arvates on ainult õige see, et iga liikmesriik kaitseb Euroopa Liidu huve ja tagab, et korralikult kontrollitaks mm, rahaliste vahendite kasutamist liikmesriigi tasandil ja tähtis on, et äh, liikmesriigid ja komisjon siin koostööd teeksid ning mm, ja edastataks liikmesriikidest usaldusväärset ja õiget informatsiooni. liikmesriikide deklaratsioonid tuleb alati kõigepealt liikmesriigi tasandil audiitoritel üle kontrollida. Tšehhile äh, on viide Eh, konventsioonis, eh, aga meie ei ole seda konventsiooni veel ratifitseerinud. Eh, tähtis on juriidiliste isikute vastutus tagada, aga mm, Tšehhi õigussüsteem tugineb mitte juriidiliste isikute, vaid füüsiliste isikute põhimõttele ja vastutusele. praegu on kõik Tšehhi parlamendi käes ja seda ka arutatakse parlamendis, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu veel järgmisele. suur tänu, nüüd kolleeg Andreasen EFD nimel. E Euroopa Liit kutsub veaks selle, mis tihtipeale tegelikult on korruptsioon. Euroopa Komisjon on otsustanud nulltolerantsilt üle minna aktsepteeritavale vigade esinemise riskile. Need hiljutised äh, uudised, mida me kuulsime selle koja liikmete kohta, näitab, et eh, me äh, ei ole üldse usaldusväärsed ja meie usaldusväärsus on tublisti õõnestatud, eriti mis puudutab meie võitlust korruptsiooni vastu, me ei ole siin usutavad. kas meie parlament vaatab läbi äh, Äh, need määrused, mis reguleerivad saadikute tööd. üks saadik on pannud lausa kahtluse alla ka isegi Olafi õiguse selliseid äh, rikkumisi, korruptsiooni uurida. igatahes mõnedes riikides selliseid samme illegaalseks ei peataks ega mm, hakatakse isegi uurima. igatahes Ühendkuningriigi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 hiljuti räägiti poliitilisest korruptsioonist ja nüüd kahetsen seda, et käesolev raport ei käsitle niisuguseid küsimusi, kuigi Euroopa Parlamendis endas eh, tuli välja kolm korruptsioonijuhtumit. Euroopa Parlamendis toimuv on ainult jäämäe veepealne osa mõelge kõiki neid hankeid ja äh, rahataotlusi. raha liigub äh, otse poliitikute taskusse ja tegemist on otsese äh, vargusega, poliitikud eemalduvad rahvast ja demokraatiast. seega räägitakse raskustest teatud sektorites nagu toiduainetööstus ja nii edasi. aga meie äh, partei Jobbik arvab, et niisugustel poliitikutel, kes on korrumpeerunud, tuleb immuniteet ära võtta. proua Kressle, palun. lugupeetud äh, kolleegid, selles raportis tuuakse väga palju äh, uusi uuendusi, siin komisjon üritab klassifitseerida eiramisjuhtumeid ja e, me näeme, et e, statistiliste meetoditega üritatakse tegelikult eiramisjuhtumite tõsisust lihtsalt leevendada ja see mulle sugugi ei meeldinud. siin tuuakse sisse veel mõningaid e, uuendusi, nimelt mis puudutab IMS-i, see on eiramisjuhtumite haldamise süsteem, nüüd saab eri, kaheksasada nüüd äh, saab äh, senise viiekümne andme asemel kaheksasada erinevat äh, andmekogust edastada ja me näeme, et komisjonil on endiselt veel väga palju kannatust sellega, kuidas seda küsimust rakendatakse liikmesriikides ja seda, see tuleb ka raportist väga hästi välja ja seetõttu meie leiame, et äh, IMS äh, eiramisjuhtumite haldamise süsteem tuleb täielikult rakendada, et me siis saaksime usaldusväärsed äh, andmed ka eiramisjuhtumite kohta ja ka usaldusväärse statistika As vastasel korral me jõuame sellise olukorrani nagu Itaaliani, seal on eiramisjuhtumite hulk väga suur ja kuuskümmend protsenti pettumisjuhtumitest oli seotud just Itaaliaga ja seetõttu peaks Itaalia võtma tegevuskava vastu, me peaksime Itaaliat ka toetama selle tegevuskava rakendamises ja Olafit ma tänaksin tehtud, võetud meetmete eest. meil on oluline, et komisjon oleks tõhusam pettuste vastases võitluses. kui komisjon soovib Olafi tegevust toetada ja leiab, et see on oluline, nagu ka meie oluline, siis ma oleksin väga tänulik, kui see peegelduks ka komisjoni seadusettepanekutes suur tänu, proua Kressle ja nüüd kolleeg Vlasikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, chcela by som e, vysloviť podporu suur tänu, proua president. mina sooviksin toetada meie raportööri tema kriitikas komisjoni e, aruande aadressil sellepärast et me vaatame, kui vähe andmeid edastavad liikmesriigid, aga härra volinik, te peate kasutama uuemaid ähm, meetodeid pettusevastases võitluses, rohkem survestama liikmesriike, kuid äh, paraku need edusammud ei ole veel saavutatud näiteks mõningad liikmesriigid, kes saavad väga äh, suuri toetussummasid, nendel on Ähm, eiramise näitajate märkimisväärne ähm, vähesus, ma ei tea, kas seal on kontrollisüsteemid piisavalt tõhusad või need kontrollisüsteemid äh, ei tööta piisavalt. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, nii-öelda aktsepteeritud vigade esinemise riski, siis äh, seda nii madalana hoida, see, nii kõrgena hoida, see ei ole õige. ja nüüd kolleeg Wojciechowski. suur aitäh me ei tohiks segi ajada juhuslikke vigu nendega, ähm, ähm, mis on ettekavatsetud vead. komisjoni aruannete üle on kuuldud kaebusi, et see on liiga üldine, ma arvan, et kui meil oleks rohkem informatsiooni vigade ja pettuste kohta, siis me, meie arutelu oleks ka palju sisukam. peaksime kõigepealt enesekriitilised olema, kui me siin seadusi vastu võtame, siis peame tagama ka selle, et need seadused on läbipaistvad, otsuse tegemise kriteeriumid on selged ning ei tekiks äh, tulevikus huvide konflikte ning samuti oleks äh, optimeeritud kulutuste tegemine. Need on äh, põhimõttelised küsimused, tänan. suur tänu nüüd, härra Hartong, üheks minutiks. proua president, mul on hea meel selle raporti üle. Ähm, tegelikult on väga kahju nentida, et ähm, Euroopa Liidus on eiramisjuhtude arv äh, nii kõrge ja paistab, et komisjon ähm, eiramisjuhtumit ei äh, uuri korralikult Ehm, Poolas, Bulgaarias, Rumeenias ehm, ehm, eiramisjuhtumid arv on väga kõrge ja viimasel aastal on olukord olnud selline, et ainult kümme protsenti tagastatavatest maksetest on ainult tagasi saadud. samuti on veel ette nähtud ühinemiseelsed vahendid, kus on samuti väga palju pettumisjuhtumeid. väga hea, et see on nüüd kirja pandud, aga mida Euroopa Liit ette võtab? kui kaua me veel tolereerime pettumisjuhtumeid, kui palju peavad, kui kaua peavad meie maksumaksjad selle kinni maksma, suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Matsooni. Äh, äh, me sihorite, ήθελα ο κύριος Στάς θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Vabandust, küsimus härra Hartongile härra Hartongile on teie küsimus. Teil on kolmkümmend sekundit. jah, härra Hartong, ma kuulasin teie kõne väga tähelepanelikult, aga ma kuulasin ka härra Kaierit ja tema rääkis, et kaks netomaksjat, Ühendkuningriik ja ka Holland on, näitavad siin väga suuri puudujääke. mida te ette võtate? te huk-, mõistsite hukka teised liikmesriigid, aga mida te kavatsete oma koduriigis ette võtta Hollandis, et seal puudujääke äh, kõrvaldada? härra Hartong, teil on kolmkümmend sekundit vastuseks. ma tänan oma äh, kolleegi selle küsimuse eest ja jah, te tõesti, kui te olete lugenud raportit õigesti, siis te olete ka äh, näinud, et Holland on üks nendest riikidest, kus on kõige madalam pettumisjuhtumite eh, protsendimäär, ma ei oska öelda, kui palju on neid Ühendkuningriigis. ja me teeme kõik selleks, et olemasolevate pettumisjuhtumite vastu võidelda, suur tänu ja nüüd kolleeg Massooni. president, eh, suur tänu, proua president. ma olen tänulik raportöörile tema töö eest, aga kahjuks see näitab, et komisjon ei, ei pööra piisavalt tähelepanu meie parlamendile eelmise aasta raportis ütlesime me komisjonile, et äh, aruandes äh, tuli välja, et komisjon peab teatud samme astuma selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ja ka maksumaksja äh, huve seoses pettustevastase võitlusega. nii nagu raportöör ütles, mure ebaseadusliku vahendite kasutamise üle ei ole sugugi vähenenud. veamäärad on ikka veel liiga kõrged, seega järelevalve peaks tagama asjakohase vahendite kasutuse, kuid äh, esitatud andmete põhjal tundub, et komisjon on läbi kukkunud oma töös tahaksin kriitika jagada kolme kategooriasse. kõigepealt liikmesriigid tuleb äh, rohkem vastutusele võtta aruandluse kaudu, teiseks reeglid peavad selged olema ning äh, kolmandaks meil on vaja selgeid ühtseid äh, vigade ja pettuste definitsioone ning lõpuks meil on vaja ka rohkem läbipaistvust. läbipaistvus ei tähenda mitte ainult usaldusväärseid andmeid, vaid ka äh, andmete avaldamist veebilehtedel ja see, selles asjas liigutakse väga aeglaselt edasi liikmesriigid peaksid rohkem vastutama ja tundub, et Ähm, liikmesriikide vahel on suuri erinevusi seoses sellega, kui kiiresti vead ava-, ava-, avastatakse, kui kiiresti nendest teatatakse, kas need avaldatakse. Itaalia on siin üks, ähm, üks mahajääjaid. vigade avastamine võtab kindlasti äh, praegu veel liiga kaua aega äh, samuti aitaksin ka aitaks ähm, äh, seda protsessi lühendada ühtne äh, vea definitsioon. Programmatsioonid üles ütlema kõneaega. Nüüd kolleeg Hertsog. Suur tänu. Mina tahaksin ka tänada raportööri Euroopa Parlamendi kontrollikoja tööd on väga olulised, ka liikmesriikide kontrollikojad teevad olulist tööd kõik selle nimel, et vahendite kasutamine oleks läbipaistev. me peame kõik olema kõrge moraaliga eelkõige siin parlamendis, seetõttu tuleb väga rangeid eeskirju kasutada, palju rangemaid kui need, mis praegu jõus on. eiramisjuhte tuleb ka pettustest eristada, need ei ole sarnased. pettureid tuleb karistada, aga inimesi, kes vea sooritavad, neid tuleb teistmoodi kohelda. liik-, liikmesriike tuleks julgustada äh, andma informatsiooni kõigi agentuuride kohta, nii et Euroopa Liidu vahendite kasutamisel tehtaks nii vähe vigu kui võimalik. iseäranis uutes liikmesriikides, tänan. suur tänu, proua Mäkkinas um,! suur tänu, ma tahaksin raportööri samuti tänada, kolleegi Monika Makoveit samuti, tegemist on olulise raportiga, sest maksumaksjad tahavad teada, kuidas nende raha on kasutatud ja oluline on vahet teha pettuste ja eiramisjuhtide vahel, aga avalikkuse jaoks on pettus eelkõige see, kui, kui viga tehakse ettekavatsetult. paljud inimesed siiski teevad vigu või siis rikuvad suuremal või vähemal määral Euroopa Liidu eeskirju ja tõesti tuleb nende asjade vahel vahet teha põllumajandusest rääkisid ka mitmed kolleegid, väga oluline on jällegi põllumajandusmaksete täielik läbipaistvus. meil on saavutatud oluline edasiminek, kuid ühise põllumajanduspoliitika nimel on vaja veelgi protsesse täiustada. tahaksin kahekümne neljandale punktile tähelepanu juhtida, siin räägitakse kontrollisüsteemidest liikmesriigis, kust mina tulen, on äh, talunikel väga palju vaja paberitööd teha seoses äh, toetustega ja ma tahaksin öelda, et äh, üksikisikud lihtsalt jäävad suurte süsteemide hammasrataste vahele ning ähm, ka sellest me peame teadlikud olema, iga üksiku, üksikut veategijat ei maksa alati süüdistada. suur tänu ja nüüd kolleeg Baltšiitis yeah norėčiau padėkoti kolegai katalin ivan atlikusiam puikų darbą rengiant šį svarbų pranešimą. suur tänu ma soovin tänada äh, raportööri maksumaksjate raha tuleb äh, kulutada õigesti ja tõhusalt ja selleks, et tagada, siis me peame tagama ka selle, et liikmesriikidel oleksid paigas head kontrollimehhanismid ja et nende äh, pettusevastane, pettusevastase võitluse võimekus oleks tugev siinkohal on oluline ka Olafile edastatud äh, andmed. me näeme, et avastatud pettuste määr on väga madal ja see ei ole tolereeritav, eriti peame siin tähelepanu pöörama Euroopa Liidu fondide vahendite kulutamisele. see on ka üheks võtmeelemendiks siin parlamendi raportis, mis puudutab siis ka ühenduste finantshuvide kaitset me peame võtma kõik meetmed selleks, et me saaksime pettuste vastu võidelda just fondide rahade kulutamisel. suur tänu ja nüüd kolleeg Ivanova. suur tänu. Õnneks konstateeritakse siin jälle, et Euroopa Liidu toetuste kasutamisel on palju vigu tehtud, vahendeid pole suudetud tagasi nõutud. kuid mida tehakse selleks, et distsiplineerida liikmesriike, kus veamäär on kõrge? paljud kolleegid on rääkinud, et eh, eiramisjuhte ja pettusejuhte ei eristata, tõesti tahaksin öelda, et nende juhtumite käsitlemine on väga üldine, kuid tuleks vahet teha nendel kahel kategoorial põllumajanduses on reegleid üheksakümne viie protsendi ulatuses järgitud, kuid teatud liikmesriikides on siiski väga kõrge veamäär, seetõttu tekib mul raportis esitatud andmete osas kahtlusi. arvan, et kontroll võiks äh, olla parem, kui esitataks konkreetseid andmeid ning liikmesriikides parandatakse kontrolli äh, ja haldussüsteeme. samuti tuleb olulisemalt äh,, olulisemat rolli omistada liikmesriikide kontrolliorganitele. ilmselt ei funktsioneeri kohapealsed süsteemid sageli. kontrollikoda on avastanud et, et äh, kolmkümmend protsenti äh, vigadest oleks võinud enne kuluaruannete esitamist juba kindlaks teha, seega liikmesriikides on kindlasti võimalik pettuse avastamise mehhanisme täiustada. seetõttu palun komisjonil teha kõik endast sõltuv selleks, et äh, ähm, saada paremaid andmeid, statistikat liikmesriikidest, selleks et kõrvaldada vead. tänan suur tänu ja nüüd proua Ajala Sender. suur tänu, proua president, ka mina sooviksin tänada kolleegi Katalini selle raporti koostamise eest ja selle töö eest, mida ta on ära teinud, tegu on väga keerulise teemaga. ühenduse finantshuvide kaitse on väga oluline, keeruline teema. me räägime siin pettusest ja eiramistest või vigadest, siin me peame vahet tegema. ja need arvud, mis siin on toodud, loovad väga negatiivse pildi. siin räägitakse ka viivitustest, liikmesriikide edastatud andmete suhtes, ka see mõjutab väga negatiivselt kogu olukorda me näeme ka, et väga suuri erinevusi on äh, näidatud statistilistes andmetes ja arvetes. nüüd me oleme uue, uues faasis äh, alates aastast kaks tuhat kuus, me peame arvestama kõikide nende andmetega, mis siin on ära toodud ja näidatud. siin räägitakse ka pettusevastasest võitlusest ja proua president, suur tänu, äh, aga me oleme ajast maha jäänud ja nüüd kolleeg Kasselino. suur tänu, ka mina soovin tänada raportööri. siin äh, tu-, arvestatakse ka muudatustega kontrollisüsteemides ja seetõttu tulevad välja ka need väga suured erinevused liikmesriigiti mõningatel juhtudel on need äh, pettuse määrad väga madalad, näiteks mis puudutab äh, ühinemiseelset abi ja, ja fondide rahasid, äh, siin tuleks kontrolli tõhustada. üks asi on selgunud, paistab, et siin on tegu mitmeaastase trendiga Euroopa vahendite eh, kulude ja eh, tulude eh, vahet vaadates, siis me näeme, et liikmesriigid ja institutsioonid ei tee korralikku koostööd, see tähendab, et ühenduse mm, eeskirjad tuleb rakendada ja tuleb ka teatada täpselt, kes on need äh, toetuste saajad. suur tänu ja nüüd äh, härra Stavrakakis, suur tänu, ka mina soovin tänada härra raportööri tehtud töö eest. tegu on äh, ühenduste finantshuvide kaitsega ja pettuste vastase võitlusega. siin raportis mainitakse ära kõik sektorid, tuuakse välja ka liikmesriigid, räägitakse ka omavahenditest ja ma leian, et kontrollisüsteeme, haldamise süsteeme tuleb parandada ja me näeme, et milliseid puudujääke toodi välja juba aastal üheksakümmend üheksa. ma sooviksin rõhutada ka seda, et siin raportis on ära toodud väga olulisi andmeid ja me saame seda ka kasutada meie aruteludes, mis puudutab eel, meie eelarvemäärust ja mis puudutab ka meie finantsplaneerimist. suur tänu! Te pidasite oma kõne eest kinni ja nüüd härra Kalfin. Äh, ma tänan, president, volinik. ma lähen üle bulgaaria keelele. Nagu suur tänu, tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada raportöörile suure töö eest. veel kord on näidatud, et Euroopa Parlament on huvitatud sellest, et Euroopa Liidu vahendeid ning maksumaksja raha kasutatakse otstarbekalt. samuti on raport, raportis tõstatatud probleeme ja seetõttu kutsun komisjoni välja töötama palju selgemad ja läbipaistvamad reeglid. komisjon näiteks ei tee praegu vahet eiramisjuhtudel ja pettustel, samuti võiks ka pettuse kahtluse mõiste sisse võtta komisjon peaks kasutusele võtma palju selgemad eeskirjad ka eh, liikmesriikide poolt edastatava informatsiooni suhtes, kaasa arvatud liikmesriikide deklaratsioonide osas. tänan. suur tänu, härra Kalfin. ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor Coleg Pasescu, palun. trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE sunt... Ma tänan, proua president. Suured Euroopa Liidu rahalised vahendid leiavad kasutamist ning samas me näeme, et pettuste arv ja ka käibemaksupettuste arv üha kasvab. meil on tähtis riigihangete vallas kindlasti rikkumised kõrvaldada. meie asume Euroopa Liidu välispiiridel ja meil on raske ülesanne, me peame illegaalse tegevusega, piirilise illegaalse tegevusega võitlema ja meie riigiasutused on viimastel kuudel suuri operatsioone korraldanud korruptsiooni vastu võitlemiseks just tollis. me tahame suvendada koostööd ja vahendada äh, parimaid tavasid Lääne-Balkanil selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. ja siin ma viitaksin ennekõike sigarettide salakaubandusele, sest see on väga suur kaal on sellel eelarves. suur tänu, härra Obermeier! suur tänu, proua president! paljud vead tehakse teadmatusest, kuid pettus äh, äh, on tahtlik tegevus ja kes äh, Brüsselit pettes äh, oma finantshuve teenib, äh, siis pra-, paraku praegu neid ei karistata piisavalt, aga siin ju tegelikult kuritarvitatakse meie maksumaksjate raha. seetõttu me peame kontrollisüsteeme tõhustama ja see toob endaga kaasa ka suuremad ja kõrgemad sanktsioonid. me vajame suuremat läbipaistvust, selgeid pädevusi ja samuti peame peame tegema vahet, kas tegu on pettusega või veaga ja võimatu on ka olukord, kus Olav ja teised institutsioonid üksteise tööle takistusi teevad. me peame siin korra majja lööma, aitäh. suur tänu, härra Piiper. suur tänu, proua president mis puudutab äh, fondide vahendite kuritarvitamist, siis äh, siin on äh, pettusjuhtude ja eiramisjuhtude arv vähenenud, kuid sellegipoolest avalikkus on väga kriitiline, eriti kui me vaatame ähm, olukorda liikmesriigiti ja me näeme, et ainult murdosa tagastatavatest maksetest tuleb tagasi Euroopa vahenditesse ja seetõttu me peame Äh, liikmesriikidele vastavalt järgnevatel äh, finantsaastatel vähem toetusi eraldama, nii kuni need tagastatavad maksed on tagasi suunatud äh, Brüsselisse. samas me peame ka vaatama, kuidas võidelda selle vastu, et pettusejuhtumeid üldse ei teatata, et ei ah-, üritataks selliselt ähm, toetusi suurendada me peame rohkem tähelepanu pöörama ka olukorrale Hispaanias ja veel teistele liikmesriikidele, kes raportis on ära toodud, komisjon peaks oma kontrollisüsteeme parandama. suur tänu, härra Piper. lugupeetud kolleegid, sellega on vaba mikrofoni voor läbi ja nüüd saab sõna härra volinik. ma tänan, proua president veel kord tahan tänada härra Ivanit väga hea ja konstruktiivse raporti eest, ning tänan ka sõnavõttude eest, mida me kuulsime selles mõttevahetuses. kindlasti me võtame arvesse seda, mida me kuulsime komisjonis, kui me koostame kahe tuhande kümnenda aasta kohta aruannet komisjon parandab seda formaati ja ka sisu, mis aastaaruannetel on, kui käsitletakse finantshuvide kaitset ning võtame arvesse need ettepanekud, mis täna siin arutelus kõlasid ning me oleme juba parandanud statistikat, aga endiselt on võimalik palju veel paremaks muuta ning me palume, et liikmesriigidki meile rohkem informatsiooni annaksid ning paremini eristaksid pettust rikkumistest sest ainult nii me saame teilegi jagada selget informatsiooni mõlema nähtuse kohta, nii pettuste kohta kui ka eeskirjade rikkumise kohta ning ma olen täiesti päri proua Kresslega, et on võimalik parandada rikkumiste haldussüsteemi ja me tegelemegi sellega ja väga tõsiselt tegeleme sellega nüüd, mis puudutab abisaajate puhul läbipaistvust, siis loomulikult ka see muutub eh, suuremaks ning need ideed, mis siin täna kõlasid, me analüüsime komisjonis läbi Euroopa Komisjon jagab ka seda seisukohta, et ehkki meetmeid on rakendanud liikmesriigid kontrollisüsteemide paremaks muutmiseks ning pettusevastase võitluse tõhustamiseks, korruptsioonivastase võitluse tõhustamiseks, ometi on veelgi parandamisruumi ning siin ma viitaksin härra Kaieri ettepanekule ja mõttele, et pettus ei tunne riigipiire ja ei ole ainult mõnede liikmesriikide probleem, uute liikmesriikide probleem, vaid ka nende liikmesriikide probleem, eh, kellele ka teie viitasite oma sõnavõtus ning loomulikult nende asjadega tuleb tõsiselt tegeleda kõikides liikmesriikides Euroopa Liidus ning minu plaaniks on küll parandada aruande sisu aast-, aasta kaks tuhat kümme aruande sisu, töötame selle kallal tõsiselt ning kahe tuhande kümnenda aasta aruanne saab olema väga kvaliteetne. Tore... ma tänan, härra volinik ja nüüd saab lõpetuseks sõna veel härra raportöör Ivan. minagi tahan tänada volinikku ja kõiki kolleege, kes andsid oma panuse raportisse, kas tänases arutelus või muudatusettepanekute kaudu. ma tahan tänada variraportööre, kellega mul olid väga head töised suhted. see raport on meie hea koostöö tulemus. veel kord tahan öelda, et meil on vaja selgelt määratleda äh, eeskirjade rikkumised ja pettused. ja nende vaheline erinevus ja ei saa äh, lubada, ei ole aktsepteeritav äh, vigade esinemine, vaid me peame olema null sallivad vigade ja pettuse suhtes tähtis on ka, et deklaratsioonidele kirjutaksid alla vastavad ministrid kes asja eest vastutavad. ja nüüd eh, see lihtsustatud menetlus, mida kohaldatakse importtollide puhul. väga tähtis on ju kokku koguda tõhusalt eh, omavahendid Euroopa Liidu eelarvesse. riigihangete juurde tulles kuidas liikmesriikide tasandil Euroopa Liidu rahalisi vahendeid kasutatakse. me teame, et paljudes liikmesriikides on probleemiks suur bürokraatia, eesmärgiks on küll võidelda pettuse vastu, aga samas ju tuleb mõel-, et äh, tõkestada igasugused pettuse võimalused ma tahaksin tervitada ettepanekut süstemaatiliselt peatada Euroopa rahaliste vahendite eh, eraldamine, kui on pettuse kahtlusi. ma arvan, et sellisel juhul liikmesriik reageerib väga kiiresti. lugupeetud kolleegid, sellega on arutelu lõppenud, homme kell kaksteist leiab aset hääletus. suur tänu ja nüüd jõuame küsimuste tunni juurde.